protokollile. rahvapartei äh, ning äh, rohelised on teatanud äh, ametisse nimetamistest delegatsioonidesse, te saate nende nimetamiste nimekirja tänase istungi protokollides ja kui protokolli vastu, vastuvõtmise hetkeks ei ole saadud vastuväiteid, siis nende isikute ametisse nimetamine loetakse toimunuks ja nüüd läheme edasi äh, selle osa istungjärgu päevakorra juurde. Äh, lõplik päevakord, mis võeti vastu